kaasavatuks. neljateistkümnenda septembri protokolli vastu võetud äh, te tekstid on kättesaadavaks tehtud, kas on märkusi nende kohta? seega on protokoll kinnitatud